Dear colleagues, um, I'm going to begin the meeting simply because we head kolleegid, aeg on alustada meie koosolekuga, sellepärast et keerulisi teemasid on meil päris palju. sest Raboni raporti arutamise ajaks loodetavasti jõuavad inimesed kohale. aga alustagem nüüd siis ainult kuus minutit hiljem. punkt üks, päevakorra vastuvõtmine, kui ei ole vastuväiteid, siis loeme päevakorra kinnitatuks nüüd punkt kaks, esimehe teadaanded, meil on keelterežiim, mis paraku ei sisalda taani, malta, ungari ja gääli keelt. teiseks, koordinaatorite soovituste heakskiitmine, artikkel kakssada viis, raportööride nimetamine, kõigepealt esimees on nimetatud raportööriks nõukogu rakendusotsuse eelnõu osas, millega kinnitatakse Euroopa Politseiameti ja Georg- ja Georgia politsei operatiivne ja strateegiline koostöö kohta. härra Booni on nimetatud raportööriks infovahetuse osas, varajase hoiatuse süsteemi ja riski hindamismenetluse osas psühhia-, psühhoaktiivsete ainete kohta. proua Makovei võtab üle raporti äh, Eurodaki rajamine sõrmejälgede võrdlemiseks seoses määruse kuussada neli kaks tuhat kolmteist tõhusa rakendamisega, eelmine raport oli ära Kirkhope, kes on nüüd sellest raportist loobunud. ning härra Kirkhope'i teine raport võetakse üle härra Daltoni poolt, see puudutab infovahetus kolmandate riikide kodanike osas seoses EKRE-ga. proua Veržia kuue fraktsioonist on nimetatud raportööriks arvamuse osas, mis käsitleb pagulaste ja rändeliikumiste probleeme ning juhtkomisjon on ohvet. kas komisjoni liikmed on päri artikkel kakssada viis alusel nende soovituste kinnitamisega? ning lõpuks veel väike teadaanne, palun kõigil valmis seada elektrooniliseks hääletamiseks vajalikud kaardid. ning äh, viimane asi, meil on täna veel üks teade, meil on ProSieben salvestusmeeskond siin, see on Saksa telekanal. tõenäoliselt ma hääldasin seda valesti, ütleb esimees, aga igal juhul nad on siin olemas, nii et kui te näete inimesi kaameraga, siis äh, ja teil midagi selle vastu ei ole, siis laseme neil meie koosolekut filmida. nüüd jõuame hääletuste juurde ning äh, kõigepealt äh, tsiviilõiguse normid robootika osas. Michal Boni on raportöör ning äh, artikli viiskümmend neli kohaselt on meie komitee assotsieeritud komitee, lisaks õiguskomis-, meie komisjon, assotsieeritud komisjon lisaks õiguskomisjonile ning ma annan sõna raportöörile, härra Boni, palun aitäh, austatud esimees, head kolleegid. nagu teate, Jüri komisjon töötab praegu tsiviilõiguse normide kohta robootika vallas raporti koostamisel ning meie oleme artikli viiskümmend neli alusel kaaskomi-, kaasmenetlev komisjon. robootikast võib olla kasu meie majandusele, olgugi et sellega kaasnevad ka mitmed ohud. libe komisjoni seisukohast olen valmistanud ette arvamuse eelnõu, mis keskendub peamiselt põhiõiguste aspektidele, nende austamisele seoses robootika ja intellektitehnika arendamisega. nagu näete, ma olen osa oma arvamusest pühendanud küsimuse eetilistele aspektidele, sest usun, et see teema on robootika ja intellekti, intellektitehnika valdkonnale väga oluline. Need põhimõtted nendes valdkondades peaks me põhiõiguste küsimustele keskenduma esimestest projekteerimissammudest al-, alu-, projekteerimist saadik. samuti olen käsitlenud eraelu austamist ja isikuandmete kaitset. kutsun üles Euroopa Liidus andmekaitsesätted ning eraelu puutumatust puudutavad sätted, eh, nii vaikimisi sätted kui ka sisse projekteeritud vormis eh, kirjutama igale, kõik, kõikidesse taoliste valdkonna projektidesse sisse. kaamerad ja sensorid peaksid alati olema kasutatud vastavalt Euroopa Liidu andmekaitse raamistiku reeglitele. ühe osa arvamusest oleme pühendanud ka süsteemide turvalisusele ja andmevoogudele, sest usun, et on äärmiselt oluline selles valdkonnas neid küsimusi silmas pidada, arvestades seda, et robotid paratamatult suhtlevad mitmete teiste seadmetega. lisaks olen rõhutanud vajadust arendada hääletuvastussüsteeme, mis on äärmiselt oluline lüli suhtluseks inimeste ja robotite vahel. olen toonud siia sisse ka viite droonidele, milles kajastan liibekomisjoni arvamust, mille võtsime vastu eelmisel aastal selles küsimuses ning viimaseks, see ei ole kaugeltki kõige vähem oluline, olen siia toonud sisse viite seoses käitumisjuhendi ettevalmistamisega eraelu austamise küsimustes robootika, intellektitehnika valdkonnas. see on väga oluline osa, sest siin käsitletakse probleeme, mida robo-, robotite projekteerijad ja disainerid, millega need robotite projekteerijad ja disainerid peavad igapäevaselt põrkuma, nii et äh, mida varem meil niisugune käitumisjuhend olemas on, seda parem. seda parem on, seda hõlpsam on meil vältida äh, Äh, vältida arusaamatusi ning äh, vältida õigusaktide surve alla sattumist. meil on vaja regulatsiooni ning äh, meil on selgelt vaja väga tugevat regulatsiooni nendes küsimustes. muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on üksteist oktoober ning hääletus Liibes toimub hiljemalt seitsmeteistkümnendal novembril. üritame ja ma palun härra esimehel see hääletus varem kavasse võtta. kuna jüri hääletus tuleb novembri lõpus, siis oleks hea, kui arvamused oleks valmis enne. aitäh, härra Boni, oleks pidanud mainima, et äh, juhtkomisjon on juuri, aga nagu me oleme sellest, kuna nagu me oleme sellest koordinaatoritega palju rääkinud ja meil on terve rida küsimusi eraelu puutumatusega seoses, mida te mainisite, siis ja võtan arvesse loomulikult ka, et te soovite varasemat hääletust, kui võimalik. nii, kui on kellelgi veel selle, selles küsimuses midagi öelda, variraportööridel, proua Anderson, palun um,. tahaksin kasutada võimalust tervitada arvamuse eelnõud ning äh, tänada raportööri tehtud töö eest arvamuse eelnõu on väga asjalik ning me oleme enamuse selle aspektidega päri. robootika on kiiresti arenemas, droonitehnoloogia samuti ning me tunnustame samuti ka enamasti positiivset ja konstruktiivset rakendust, mille, mida niisugune tehnoloogia leiab iseäranis intelligentsete süsteemide uuringute keskust äh, kiidaksin, siin olen käinud nende keskuses ise ning nad on just tervise, tervishoiurakendustega seoses teinud väga palju asjalikku tööd. ning äh, et tuleks tagada loomulikult, et siin järgitakse eetilisi ja inimõiguste alaseid standardeid äh, andmekaitse ja eraelu puutumatuse vallas. me peame tagama, et see tehnoloogia leiab rakendamist üksnes konstruktiivselt ja progressiivselt ning kuulasin tähelepanelikult raportööri esitlust ning leian, et päästetegevuse tervishoiu vallas oleks kindlasti põhjust arendada seda tehnoloogiat edasi ja me peame tagama, et edasiliikumine aset leiab Euroopa Liidus ning Euroopa Liidu Teadusuuringute Innovatsioonifondi ei tohiks kasutada selleks, et et et edendada maapealseid relvasüsteeme. ei tohiks anda seda raha kahetise kasutusega süsteemidele, mida on võimalik nii tsiviilõiguslikult kui sõjanduses kasutada, nii ning selle, sellele seisukohale vastavad muudatusettepanekud kavatseme omalt poolt esind-, esitada. aga igal juhul tänan raportööri tehtud töö eest, aitäh! aitäh, Martina! kas on veel variraportööre või komisjoni liikmeid, kes sõna soovivad? ei ole, kui ei ole, siis härra Boni, kas teil on veel midagi lisada? vabandust, lühike märkus veel. aitäh, et tõstatasite küsimuse seoses teadusuuringutega, sellepärast et kõik see peaks moodustama ühtse ökosüsteemi ja me peaksime äh, mõtlema, kuidas see kõige paremini rakendada. meil on mõned päevad veel muudatusettepanekute tegemiseks ning ma suhtlen loomulikult kõigi variraportööridega sest kõigi meie panus liibe komisjonis on oluline, kõigi variraportööride panus samuti selle arvamuse lõpliku vale palge kujundamiseks. aitäh, härra Poni, tõesti, tegemist on väga huvitava valdkonnaga meie komisjonile, suur tänu selle eest, head kolleegid, me alustame hääletamist kell kaheksa ning ma näen, et paljusid meie seast ei ole veel kohal ma tahaksin loomulikult jätkata äh, nende liikmetega, kes siin on, need on minu lemmikliikmed. aga seda vist ei tohi niimoodi valjusti välja öelda. seetõttu vaheaeg kella kaheksani, kui kõik sellega päri on. vabandust, jah, proua Krisbek, aga hääletus oli ette nähtud kella kaheksaks. see tähendab, et oodata tuleb kümme minutit. kas suudame ära oodata kümme minutit? lohutan neid, keda vaja. I can confirm that we cannot go ahead. Eh, ma saan kinnitada, et me ei saa jätkata enne kella kaheksat. ja see on muidugi kõige halvem saal äh, lahkumiseks ja kohvi joomiseks, aga ikkagi. I did however discover that there are avastasin samas, et, et meil on WC-d äh, saalist vasakul pool, mis on väga korralikud, ma ei tee nalja. Nad on vasakul ja hääletamist alustame kell kaheksa täpselt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 lugupeetud kolleegid, palun teil istuda, sest me läheme nüüd hääletuse juurde. lubage kõigepealt kontrollida, kas kõigil on hääletuskaart olemas. ja kui teil seda ei ole, palun andke sellest teada, et me saaksime hääletusega alustada. ja juhul, kui teie kaart ei tööta, te soovite hääletada käega, siis andke sellest teada praegu. ma järeldan sellest, et kõigil on töötav hääletuskaart ehk siis kõigi hääletuspuldid töötavad. annan teile veel hetke aega ja siis me alustame hääletust. kolleegid, püüame teha nii kiiresti kui võimalik, sest kell on juba palju ja me kõik tahame lõpetada võimalikult kiiresti. seega siis päevakorrapunkt number neli ja esimene hääletus puudutab kokkulepet Euroopa Liidu ja Hiina Rahvavabariigi vahel ja äh, see puudutab siis diplomaatilisi passe. Äh, raportöör on Padil Valero, ühtegi muudatusettepanekut ei ole esitatud, raportöör sõna ei soovi ja see tähendab seda, et me läheme kohe hääletuse juurde. me hääletame ja hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud nelikümmend viis häält, nelikümmend kaheksa häält, nelikümmend viis poolt, kaks vastu, üks erapooletu, me õnnitleme raportööri ja läheme edasi järgmise äh, päevakorrapunktiga, järgmise hääletusega. milleks on võitlus korruptsiooni vastu ning Krimmi resolutsiooni jätkumeetmed, siin on raportööriks Laura Ferreira ma soovin kolleegidele teada anda, et lõplikus hääletusnimekirjas on üks viga. ja see puudutab muudatusettepanekut kolmkümmend seitse ja kolmkümmend kaheksa, mis ei kuulu kompromissi äh, kaks ega muudatusettepaneku kolmkümmend kaheksa alla. kui see on kõigile arusaadav, võime me minna edasi aga enne küsin ma proua Ferrarelt, kas ta soovib sõna. proua Ferrara ei soovi sõna võtta ja me läheme kohe hääletuse juurde. kolleegid, hääletus on alanud, muudatusettepanek neliteist, hääletus on avatud kolleegid sotsiaaldemokraatidel on üks liige üle. proua Sipel, kui, kui te saaksite sellega tegeleda. kuidas see siis nüüd juhtus, küsib esimees okay,. hääletus on lõppenud, sotsiaaldemokraatide arv on õige ja see on vastu võetud. muudatusettepanek viisteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud ja vastu võetud. muudatusettepanek kuusteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. seitseteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud muudatusettepanek kakskümmend, hääletus on alanud ja see on lõppenud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend kaks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend kolm, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend neli, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend viis, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud ja kakskümmend kuus, kes on poolt äh,, vabandust, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss üks, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss kaks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend neli, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek nelikümmend, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend üks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud nelikümmend kolm, hääletus on alanud closed. hääletus on lõppenud. vastu võetud nelikümmend kuus. hääletus on alanud. Closed. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend kaheksa, hääletus on alanud. Closed. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek nelikümmend üheksa, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss kolm, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud muudatusettepanek viiskümmend kaheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek viiskümmend üheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek kuuskümmend kolm, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. muudatusettepanek kuuskümmend neli, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss, ettepanek neli, hääletus on alanud. ja see on lõppenud. vastu võetud kompromissettepanek viis, esimene osa, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromissettepanek viis, teine osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud muudatusettepanek kolmkümmend seitse, kolmkümmend seitse hääletus on alanud muudatusettepanek kolmkümmend seitse, hääletus on ikka veel avatud. kas kõik on hääletanud? kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud muudatusettepanek kolmkümmend kaheksa, hääletus on alanud kui te märkasite, mida ma ütlesin päris alguses, siis ma selgitasin, et me muudatusettepanekut kolmkümmend seitse ikkagi hääletame, proua Tsipul hääletab te- äh,, mäletab, teised ei kuulanud mind. nüüd siis kolmkümmend kaheksa hääletus on avatud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud ja see on vastu võetud. edasi kaheksakümmend kuus hääletus on alanud hääletus on lõppenud, vastu võetud. edasi sada, sada kümme hääletus on alanud. hääletus on lõppenud see on vastu võetud. muudatusettepanek sada üksteist, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. ma lähen väga kiiresti edasi, sest meil on väga kiire, meil on väga palju hääletada, kui te tahate, et ma teeksin aeglasemalt, siis ma teen seda, kuid proua Sargentini andis juba märku, et võib nii kiiresti. kompromiss kuus, hääletus on alanud, kompromiss kuus hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek sada kaheksa, esimene osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek sada kaheksa, teine osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud muudatusettepanek sada seitse, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss seitse, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. viiskümmend seitse, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. sada kakskümmend üks hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. sada kakskümmend neli hääletus on alanud hääletus on lõppenud tagasi lükatud. kompromiss kaheksa, esimene osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss kaheksa, teine osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud sada kolmkümmend kaks ja sada kolmkümmend kolm, mis on identsed, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud. sada kolmkümmend neli, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud. sada kolmkümmend viis, hääletus on alanud, alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. kompromiss üheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud sada kolmkümmend kaheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud sada kolmkümmend üheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud sada nelikümmend, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud sada nelikümmend üks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. kompromiss kümme, esimene osa hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud ja kompromissettepanek kümme, teine osa hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud muudatusettepanek sada nelikümmend viis, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss üksteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek sada viiskümmend üks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. sada viiskümmend kaks, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss kaksteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. mu muudatusettepanek sada kuuskümmend üks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud muudatusettepanek sada kuuskümmend kolm, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud sada kuuskümmend kuus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud sada kuuskümmend seitse, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. sada kuuskümmend kaheksa hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. sada kuuskümmend üheksa hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss kolmteist hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. muudatusettepanek sada seitsekümmend kolm, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss neliteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud muudatusettepanek sada seitsekümmend üheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. sada kaheksakümmend, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. sada kaheksakümmend üks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. kompromissettepanek viisteist, esimene osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud ja kompromissettepanek viisteist, teine osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud. kompromissettepanek kuusteist, hääletus on alanud hääletus on lõppenud, vastu võetud. kompromissettepanek seitseteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud. muudatusettepanek sada kaheksakümmend kaheksa, hääletus on alanud hääletus on lõppenud tagasi lükatud, sada kaheksakümmend üheksa hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud äh, sada üheksakümmend, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud sada üheksakümmend üks, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud sada üheksakümmend kolm, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud sada üheksakümmend neli. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. sada üheksakümmend kuus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükanud sada, tagasi lükatud sada üheksakümmend seitse, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud sada üheksakümmend kaheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud sada üheksakümmend üheksa, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. ja vastu võetud ning äh, muudatusettepanek kakssada, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, edasi preambuli punktid, kõigepealt seitse A hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud muudatusettepanek kaks, äh, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud muudatusettepanek kolm, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud muudatusettepanek neli, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud muudatusettepanek viis, hääletus on alanud see on äh, muudatusettepanek viis. tegelikult saame me edasi võtta kuus kuni kolmteist plokis. isegi viis kuni kolmteist, aga praegu me alles hääletame viit, olgu, viis kuni kolmteist plokis, kui kõik on nõus. kõik ei ole nõus, seega ikkagi muudatusettepanek viis, hääletus on alanud viis ei ole veel hääletatud, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud muudatusettepanek kuus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud äh, seitse, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. kaheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. üheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. ja te ei tahtnud neid kõiki korraga hääletada? olgu, kümme, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. üksteist. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kaksteist, hääletus on alanud. ja hääletus on lõppenud vastu võetud ja nüüd muudatusettepanek kolmteist, hääletus on alanud. kinge, sa pead ikkagi hääletama, sa pead hääletama. hääletus on lõppenud. ja ka see on vastu võetud nelikümmend seitse poolt, mitte keegi vastu ja kaheksa erapooletut. kas inimesed hakkavad väsima või on nad tõesti erapooletud? Lähme siis nüüd kiiresti edasi kahju, aga siin on ka palju arvamusi ja me peame need ka ära hääletama. Lähme siis nii kiiresti kui võimalik. ja neid võiks küll võtta plokina. ei, eelarve kontrolli komisjoni ei ole võimalik ära kaotada. Äh, siin siiski ei ole võimalik äh, plokina hääletada ja läheme siis lihtsalt äh, järjest. lõige kaks, TV ettepanek hääletus on alanud lõige kaks, just nimelt ähm, Arenguasjade Komisjon ja hääletus käib, hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. lõige neli, ka TV ettepanek, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. see on vastu võetud. lõige viis, TV ettepanek, hääletus on alanud hääletus on lõppenud see on vastu võetud. lõige kuus, teeme ettepanek. hääletus on alanud. nüüd on see suletud. vastu võetud. lõige kaheksa, teeme ettepanek, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. lõige üheksa, teeme ettepanek, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. lõige kümme, teeme ettepanek, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. lõige kolmteist, teeme ettepanek, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud, lõige neliteist, teeme ettepanek, hääletus on alanud hääletus on lõppenud, vastu võetud. edasi lõige viis, kontarvamus. kontettepanek hääletuses käib, hääletus on lõppenud vastu võetud lõige seitse, kontaettepanek, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud lõige kaheksa, kont-, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. lõige kaksteist kond, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud lõige kolmteist. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud, lõige neliteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud, lõige kaheksateist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud, lõige üheksateist, hääletus on alanud hääletus on lõppenud edasi. lõige, lõige üheksateist on vastu võetud, nüüd lõige kakskümmend hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud ja lõige kakskümmend kaks hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud. lõige kakskümmend neli hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. lõige kakskümmend kaheksa, hääletus on alanud. kakskümmend kaheksa. kakskümmend kaheksa, koondettepanek. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud lõige kakskümmend üheksa, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. ja nüüd põhjenduspunktid. samuti eelarve kontrolli komisjonilt põhjenduspunkt B hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud ja põhjenduspunkt D hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud ja nüüd lõpphääletus, mis on nimeline hääletus, hääletus on alanud. ja hääletus on lõppenud. raport on vastu võetud neljakümne kaheksa poolthääle, kolme vastuhääle ja viie erapooletuks jäänud kolleegiga õnnitleme raportööri Laura äh, Ferrarat, suur tänu head kolleegid, viimane hääletus, aitäh kõigile kannatlikkuse eest. Yes, please. Yeah. the rapporteur wants to take the floor. here. Hold on. There's no introduction to this one. So colleagues, um, we'll go straight to the kolleegid, läheme kohe järgmise hääletuse juurde, mis on jällegi väga pikk. aitäh kannatlikkuse eest, sellest, et te niivõrd distsiplineeritult käigute, mingeid vahelisi segamisi ei ole, väga, väga tore niisiis. aitäh teile. tegemist on komisjoni soovitusega loomaks Euroopa lihumehhanism demokraatia, õigusriigi ning põhiõiguste kohta. raportööriks on Sofia Intvelt. ja enne, kas raportöör soovib sõna? jah, aitäh kõikidele variraportööridele, kõigile, kes muudatusettepanekuid tegid, kaasraportöörile, AFCO-st, kogu meeskonnale, sellepärast et ma jah, jah, kas tahate kõiki nimesid? ei, väga positiivne ja mm, tulus äh, projekt. nii et olen väga rahul. aitäh, Sofi. nüüd saame edasi minna hääletusega pärast seda sissejuhatust. kakssada muudatust on siin rohkemgi, nii et võib-olla koos teie abiga saame kiirelt sellega ühele poole. kolleegid, palun tähelepanu. kui me kõik oleme sama vaiksed nagu eelmise hääletuse ajal, seal läheb ka sellega kiirelt kuus, viis, üks, see on välja jäetud, proua Holmajärv andis sellest just teada. nii et võime kiirelt edasi liikuda kompromiss kuusteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. kakssada kuuskümmend kaheksa alanud. Closed. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. Äh, muudatusettepanek kakssada seitsekümmend, hääletus on alanud hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. kompromiss seitseteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, heaks kiidetud. kaheksa, kakssada kaheksakümmend kolm kahes osas, esimene osa. hääletus on alanud, hääletus on lõppenud heaks kiidetud, teine osa, hääletus on alanud. hääletus on suletud, tagasi lükatud. muudatus kakssada kaheksakümmend neli. ei, see on suuline muudatus. ei, me ei võta seda. esimees vabandab vabandan tõesti, tegemist on suulise muudatusettepanekuga proua Spinellilt. hakkan ära väsima, me peame kontrollima, kas keegi on proua Spinelli suulise muudatusettepaneku vastu või ei ole, siis läheme edasi. kakssada kaheksakümmend neli, hääletus on alanud. vabandan, hääletus on lõppenud, heaks kiidetud hääled, kaks kaheksa kaheksa hääletus on alanud. kakssada kaheksakümmend kaheksa hääletus on alanud. jah, nüüd on alanud, vabandust. kas kõik on hääletanud nüüdseks? jah, sellega on siis hääletus lõppenud tagasi lükatud. nüüd kakssada kaheksakümmend üheksa hääletus on alanud. kas teeme uuesti kakssada kaheksakümmend üheksa? ei, see on tehtud juba. hääletus on äh, endiselt avatud, nüüd on suletud tagasi lükatud. kakssada üheksakümmend äh, suuline muudatus, hääletus on alanud. And the vote is closed. hääletus on lõppenud, heaks kiidetud. usun, et masinad ka hakkavad ära väsima. kompromiss kaheksateist, esimene osa, hääletus on alanud hääletus on lõppenud, heaks kiidetud, teine osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, heaks kiidetud, kakssada üheksakümmend viis, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud kakssada üheksakümmend kuus, hääletus on alanud nüüd on lõppenud, tagasi lükatud. kompromiss üheksateist, hääletus on avanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. üheksateist A hääletus on alanud hääletus on lõppenud. heaks kiidetud kolmsada üksteist hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. kolmsada, kompromiss kakskümmend, hääletus on alanud. ei, vabandust, ütleb esimees kolmsada kakskümmend üks hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud äh, kakssada äh, kaks, kolmsada kakskümmend kolm hääletus on alanud. kolmsada kakskümmend kaks, vabandust, hääletus on lõppenud. heaks kiidetud kolmsada kakskümmend kolm ja kolmsada kakskümmend neli on samasugused, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kolmsada kakskümmend seitse, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. kolmsada kakskümmend kaheksa, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kolmsada kakskümmend üheksa hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend üks, hääletus on alanud hääletus on lõppenud heaks kiidetud. kolmsada nelikümmend hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kolmsada nelikümmend üks, kolmsada nelikümmend kaks samasugused hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kolmsada nelikümmend kuus hääletus on alanud hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. kompromiss kakskümmend kaks, esimene osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. teine osa, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kolmsada seitsekümmend hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud, kompromiss kakskümmend kolm, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kolmsada üheksakümmend üheksa äh, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud muudatus nelisada, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. nelisada kaks hääletus on alanud hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. plokina muudatused kakskümmend kolm kuni kolmkümmend üks, kolmkümmend kuus, nelikümmend kolm kuni nelikümmend viis, nelikümmend kaheksa kuni viiskümmend kaks, viiskümmend neli kuni viiskümmend kaheksa, kuuskümmend viis hääletus on alanud. vabandan, et nii teen, aga lihtsalt väsinud olen nüüd on hääletus lõppenud. heaks kiidetud. ja viide muudatustel neli ja viis. muudatus äh, neli, hääletus on alanud. tagasi lükatud. muudatus viis, hääletus on alanud hääletus on lõppenud, heaks kiidetud. viide kolm, muudatus kuus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, heaks kiidetud. muudatus seitse, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. muudatus kaheksa, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. heaks kiidetud muudatus üheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. Äh, kümme, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. kümme. vabandust, üksteist hääletus on alanud. üksteist. Amendment eleven, colleagues, the vote is over. head kolleegid, hääletus on endiselt avatud üheteistkümnes. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud, kaksteist, hääletus on alanud hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. neliteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. viisteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud kuusteist hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, seitseteist hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, kaheksateist hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud, üheksateist hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud, kakskümmend, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud, kakskümmend üks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, kakskümmend kaks, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kolmkümmend kaks, kolmkümmend kolm, kolmkümmend neli, kolmkümmend viis on samasugused, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. kolmkümmend seitse, hääletus on alanud hääletus on lõppenud tagasi lükatud, kolmkümmend kaheksa hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. kolmkümmend üheksa, nelikümmend on samasugused, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. nelikümmend kaks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud nelikümmend kuus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud nelikümmend seitse, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud viiskümmend kolm, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. viiskümmend üheksa hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kuuskümmend kuni kuuskümmend kolm identsed, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud kuuskümmend kuus hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kuuskümmend seitse, kuuskümmend kaheksa identsed, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud kuuskümmend üheksa, ei see võeti tagasi, seitsekümmend üks hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, seitsekümmend kaks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, seitsekümmend kolm, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud, seitsekümmend neli, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. heaks kiidetud seitsekümmend viis, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud kompromiss üks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud kaheksakümmend kolm, hääletus on alanud hääletus on lõppenud, heaks kiidetud. kompromiss kaks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, heaks kiidetud. kaheksakümmend kaheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. kaheksakümmend üheksa, hääletus on alanud hääletus on lõppenud, heaks kiidetud. üheksakümmend ja üheksakümmend üks on identsed, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud, kompromiss kolm, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, heaks kiidetud üheksakümmend kuus hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. ei siiski, kas kõik on hästi? heaks kiidetud. niikaua, kui te hääletasite, on kõik korras. üheksakümmend seitse hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud neljas kompromiss, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud sada viis, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, heaks kiidetud sada kuus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss viis, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. sada kaheksateist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud heaks kiidetud, kompromiss kuus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. sada kolmkümmend kolm hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss seitse, hääletus on alanud hääletus on lõppenud, heaks kiidetud. kompromiss kaheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, heaks kiidetud. sada kolmkümmend üheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. sada nelikümmend üks, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. kompromiss üheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, heaks kiidetud. sada nelikümmend seitse, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. sada nelikümmend kaheksa hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, heaks kiidetud. sada nelikümmend üheksa hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, kompromiss kümme, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, heaks kiidetud. sada kuuskümmend üks hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. üksteist hääletus, äh, kompromiss, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. sada seitsekümmend kolm, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud sada seitsekümmend neli, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, sada seitsekümmend viis, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, heaks kiidetud. sada seitsekümmend kuus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud sada seitsekümmend seitse, sada seitsekümmend kaheksa on identsed, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. sada seitsekümmend üheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. sada kaheksakümmend, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. sada kaheksakümmend kolm hääletus on alanud. sinna äh, hääletus on lõppenud. tagasi lükatud äh, sada kaheksakümmend neli, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. sada kaheksakümmend viis hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. sada kaheksakümmend kuus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, sada kaheksakümmend seitse, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud heaks kiidetud, sada kaheksakümmend kaheksa. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud, sada kaheksakümmend üheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud, kompromiss kaksteist, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. sada üheksakümmend üheksa ja kakssada on samasugused, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kakssada kaks ja kakssada kolm on identsed, hääletus on alanud hääletus on lõppenud, tagasi lükatud, kakssada neli, kakssada viis, kakssada kuus on identsed, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. kakssada üheksa, hääletus avatud. hääletus lõppenud, tagasi lükatud. kakssada seitse, hääletus avatud hääletus lõppes, tagasi lükatud. kakssada kümme, hääletus avatud. hääletus lõppes, tagasi lükatud. kakssada üksteist, hääletus avatud. hääletus lõppes, tagasi lükatud. kakssada kaheksa, hääletus avatud hääletus lõppes. tagasi lükatud. kompromiss kolmteist hääletus avatud. hääletus lõppes. vastu võetud. kakssada kakskümmend üks hääletus avatud. hääletus lõppes. tagasi lükatud. kakssada kakskümmend kaks avatud hääletus lõppes. vastu võetud kakssada kakskümmend kolm, hääletus avatud. hääletus lõppes. vastu võetud kakssada kakskümmend neli, hääletus avatud. hääletus lõppes. tagasi lükatud kakssada kakskümmend viis, hääletus avatud. hääletus lõppes vastu võetud. kompromiss neliteist hääletus avatud. hääletus lõppes, vastu võetud, kompromiss viisteist hääletus avatud. hääletus lõppes, vastu võetud. nüüd kakssada nelikümmend viis hääletus avatud hääletus lõppes. tagasi lükatud. kakssada, kakssada viiskümmend hääletus avatud. hääletus lõppes. tagasi lükatud. kakssada viiskümmend kaks hääletus avatud hääletus lõppes. tagasi lükatud. kakssada viiskümmend kolm ja kakssada viiskümmend neli on samased või mis siin toimub nüüd, vabandust, kolleegid. kakssada viiskümmend kolm ja kakssada viiskümmend neli hääletus avatud. hääletus lõppes. tagasi lükatud, kakssada viiskümmend viis hääletus avatud hääletus lõppes, tagasi lükatud, kakssada viiskümmend kuus, hääletus avatud. hääletus lõppes. ei e, e-posti teel ei saa seda teha, ütleb esimees, tagasi lükatud. asi puudutab põhiõigusi ja, ja me ei saa seda läbi e-posti hääletada nüüd lisa, üksikasjalikud soovitused, kõigepealt nelisada neli, hääletus avatud. hääletus lõppes, tagasi lükatud, kompromiss kolm A, hääletus avatud. hääletus lõppes vastu võetud, kompromiss kolm, hääletus avatud. hääletus lõppes, vastu võetud, nelisada kuuskümmend kolm, hääletus avatud. hääletus lõppes, tagasi lükatud, kompromiss neli, hääletus avatud ei, vabandust, kolleegid, parandab esimees ennast, nelisada kuuskümmend neli hääled saadud. hääletus endiselt avatud, hääletus lõppes, tagasi lükatud. nüüd kompromiss neli, hääletus avatud hääletus lõppes vastu võetud, kompromiss viis, hääletus avatud. hääletus lõppes. vastu võetud, kompromiss kuus, hääletus avatud. hääletus lõppes. vastu võetud, kompromiss seitse, hääletus avatud hääletus lõppes. vastu võetud. Läheb juba paremini, kompromiss kaheksa, hääletus avatud. kodutee terendab silme ees, hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss üheksa, hääletus avatud hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss kümme, hääletus avatud. hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss, mis see nüüd oli, üksteist. hääletus avatud hääletus lõppes, vastu võetud nüüd kuussada kakskümmend üheksa ja kuussada kolmkümmend samasisulised hääletus avatud. hääletus lõppes. vastu võetud. kuussada kolmkümmend üks hääletus avatud hääletus lõppes tagasi lükatud. kompromiss kaksteist, hääletus avatud. hääletus lõppes. vastu võetud. kuussada nelikümmend kaks, hääletus avatud. hääletus lõppes. tagasi lükatud. kuussada nelikümmend üks, hääletus avatud hääletus lõppes, tagasi lükatud. kuussada nelikümmend, hääletus avatud. hääletus lõppes, vastu võetud. kompromiss kolmteist, hääletus avatud. hääletus lõppes, vastu võetud kuussada nelikümmend seitse, hääletus avatud. hääletus lõppes. tagasi lükatud kuussada nelikümmend kaheksa, hääletus avatud. hääletus lõppes. tagasi lükatud kuussada nelikümmend üheksa, hääletus avatud. hääletus lõppes tagasi lükatud. kuussada viiskümmend hääletus avatud. hääletus lõppes. vastu võetud. kuussada viiskümmend üks võeti tagasi, kuussada viiskümmend kaks hääletus avatud. hääletus lõppes. vastu võetud kuussada viiskümmend kolm avatud lõppes, vastu võetud kuussada viiskümmend neli, avatud, lõppes, vastu võetud. nüüd viited ja põhjendused, hääletamine plokis, hääletus avatud hääletamine plokis, viited ja põhjenduspunktid. muudatused, kas tahate, et ma loen ette? hääletusplokis, hääletus avatud. kõigepealt vaatame, mis meie fraktsioon teeb, hüva. et meil on niisugune äh, mitmekesine lähenemine sellele meie fraktsioonis, aga igal juhul nüüd on hääletus lõppenud ja vastu võetud on tulemus nelisada kaheksa hääletus avatud. hääletus lõppes. vastu võetud nelisada üheksa, hääletus avatud. lõppes. vastu võetud nelisada üksteist, hääletus avatud. lõppes. tagasi lükatud nelisada kolmteist, hääletus avatud. lõppes. vastu võetud. nelisada neliteist avatud. lõppes. vastu võetud. nelisada viisteist avatud. lõppes tagasi lükatud. nelisada kakskümmend hääletus avatud. lõppes. vastu võetud nelisada kakskümmend üks hääletus avatud. lõppes. vastu võetud neli, kaks, kaks hääletus avatud. lõppes vastu võetud, neli, kaks, kolm avatud, lõppes, vastu võetud, neli, kaks, neli, kaks, viis, kaks, kuus on samasisulised, hääletus avatud, lõppes, vastu võetud neli, kaks, seitse, neli, kaks, kaheksa, samasisulised hääletus avatud hääletus lõppes. vastu võetud neli, kaks, üheksa. vabandust, neli, kaks, üheksa oli ka samasisulistega koos. nii et äh, neli, kolm, null, neli, kolm, üks, neli, kolm, kolm, samasisulised hääletus avatud, lõppes, vastu võetud neli kolm, neli, neli, kolm, viis samasisulised avatud. hääletus lõppes. neli, kolm, neli, neli, kolm, viis hääletus avatud, no lõppes, hääletus lõppes igal juhul. ja vastu võetud igal juhul. neli, kolm, kuus, neli, kolm, seitse samasisulised hääletus avatud hääletus lõppes. tagasi lükatud, peaaegu valmis. neli, neli, null hääletus avatud. hääletus lõppes. ei, see võeti tagasi. neli, neli, null. neli, neli, null hääletus avatud ma ütlesin neli, neli, null. ma ütlesin neli, neli, null ju. hääletus lõppes. tagasi lükatud. ärge tehke meist väljagi. neli, neli, üks hääletus avatud. neli, neli, üks hääletus lõppes, vastu võetud neli, neli, kaks hääletus avatud. hääletus lõppes, vastu võetud. neli, neli, kolm hääletus avatud. lõppes. vastu võetud, neli, neli, neli hääletus avatud. lõppes tagasi lükatud. neli, neli, viis hääletus avatud. peaaegu valmis. hääletus lõppes. tagasi lükatud neli, neli, kuus avatud. lõppes. tagasi lükatud neli, neli, seitse avatud. lõppes, vastu võetud neli, neli, kaheksa, avatud, lõppes, vastu võetud neli, neli, üheksa, avatud, lõppes, tagasi lükatud, kompromiss kaks, hääletus avatud hääletus lõppes. vastu võetud neli, viis, neli, hääletus avatud. lõppes, tagasi lükatud. nüüd AFCO arvamus, AFCO neli, hääletus avatud. hääletus lõppes. vastu võetud. AFCO üheksa, hääletus avatud. lõppes. vastu võetud AFCO kümme, hääletus avatud. hääletus lõppes, vastu võetud AFCO kolmteist, hääletus avatud hääletus lõppes, vastu võetud. AFCO neliteist hääletus avatud. hääletus lõppes, tagasi lükatud. AFCO kaheksateist hääletus avatud. hääletus lõppes, vastu võetud ning nüüd lõpphääletus, nimeline hääletus ning nimeline hääletus on avatud. kas kõik on hääletanud? ma loodan, et kõik on hääletanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud nelikümmend üks poolt, üksteist vastu, kaks erapooletut. õnnitleme raportööri aitäh, kolleegid, väga pikk hääletus oli, tänan teid teie kannatlikkuse eest. ning sellega lõpeb meie hääletamisaeg ning meie koosolek, kui ei ole muid küsimusi. härra esimees, härra esimees, härra esimees, tahaksin teatada vähemushääletusest. jah, meil on tõesti kirjalik arvamus viiskümmend kuus artikli alusel, ma tean, jah, ma olen sellega kursis. selle, seda on arvestatud. Uh, minority declaration which has been then added to the, to the paper. See if he's going to do the same. Yeah. Yeah? I guess so, yeah. Sorry, um, vabandust. härra Jurek, ma tegelikult lõpetasin juba koosoleku, kas on midagi menetlusega seonduvat? aga hästi. igal juhul. härra Ujazdovski ja mina esitame omalt poolt äh, vasturaporti sellele raportile, sellepärast et usume, et käesolev raport avab võimaluse Euroopa lepingute rikkumiseks, sellepärast et siin me sisuliselt äh, sekkume pädevustesse, mis on ette nähtud nõukogule. hüva, härra Jurek. kolleegid kes küsivad äh, artikli viiskümmend kuus vähemus äh, hääletustulemuste kohta. artikkel viiskümmend kuus annab kolleegidele õiguse kahesaja sõnaga selgitada vähemusse jäänud seisukohta, artikkel viiskümmend kuus meie kodukorras. nii et see on täiesti lubatud ja kaks kolleegi on andnud märku, et nad kavatsevad seda teha. ja nad võivad oma vastava seisukoha esitada kui rohkem muid küsimusi ei ole, siis lõpetan käesoleva koosoleku. jah, artikkel viiskümmend kuus tõesti annab teile selle võimaluse. nüüd koosolek on lõppenud, kui ei ole muid küsimusi. mis siis läheb? You know what? It makes such a difference when you